ja ka kõikide muudatusettepanekute eest, mis te esitasite. me oleme juba välja töötanud nende põhjal ka kompromissettepanekud eh, ning eh, variraportööridega jätkame me tööga. Eh, niisiis, meie arvamus seal on erinevad põhimõtted välja toodud, kõigepealt direktiivi laiendamine, siis me räägime sellest, Äh, keda saab äh, rikkumisest teatajaks ähm, tituleerida või keda saab niimoodi nimetada ja keda mitte, siis me räägime Euroopa ülesest mehhanismist äh, rikkumiste te,, rikkumistest teatajate kaitseks, siis me räägime ka sellest, et äh, inimestel oleks võimalik ka otse meedia või ametivõimudele poole pöörduda oma infoga, siis anonüümsuse küsimus ja äh, lisaks veel direktiivi laiendamine äh, avalike, avalik-õiguslikele organisatsioonidele meie eesmärgiks on neid positsioone tugevdada ja veel mõne teemaga edasi töötada, näiteks mis puudutab lõiged üks ja kaks muudatusettepanekud, mida esitati, äh, on sellised, mis lähevad väga paljuski äh, samas suunas, äh, laiapõhjalisem kaitse, rikkumistest teatajate mm, nii-öelda kindluse tagamine ähm, ja ka avalik-õiguslike organisatsioonide kaasamine Äh, nüüd artikkel kolmteist äh, ja teema ähm, kuidas siis toimida, kui mingisugune vihje tuleb ja kuidas seda vihje edastajat kaitsta. Ähm, ja me loodame, et me suudame leida variraportööridega lahendusi lahtistele teemadele veel, meid ootavad ees kaks koosolekut või kohtumist, kus me seda teha püüame Ähm, variraportöörid tegelevad siis kompromissettepanekutega ja ma mm, ootan põnevusega mm, edasist koostööd äh, ka teiste äh, komisjoni liikmetega. Ähm, töö on olnud väga hea ja see on meie kõigi ühine pingutus, aitäh! suur aitäh, härra Silikiotis! annan nüüd sõna Rahvapartei esindajale, härra Becker, sõna on teil. Uh... suur aitäh! ma pean vabandama eh, David Kaasa nimel, kes on variraportöör, eh, ta ei saanud täna siia tulla, tal on muid kohustusi. ja ma tahaksin eh, omalt poolt edastada tema seisukoha. kõigepealt suur-suur aitäh raportöörile härra või arvamuse koostajale härra Silikiotisele ja oma sõnavõtus tahaksin mainida mõningaid aspekte, mida ma oma muudatusettepanekutega olen lähemalt käsitlenud. kõigepealt ma tahaksin öelda, et üldiselt me oleme rahul äh, härra Silkiotise poolt tehtud tööga äh, ja positiivseid muudatusettepanekuid on äh, päris palju, mida on esitanud äh, ka teised. mina omalt poolt olen ka muudatusettepanekuid esitanud, mis minu arvates teksti parandavad. ma olen omalt poolt teinud äh, erinevaid ettepanekuid, mis püüavad kustutada liiga deskriptiivset testi Äh, see hõlmab ka näiteks äh, õiguse kuritarvitamise aspekte. Äh, ma arvan, et siinkohal kerkib oht, et jäetakse kõrvale elemendid, mida muidu see direktiiv kataks. Need ettepanekud puudutavad ehm, kuutekümmet üheksat, seitsekümmend ühte ja seitsmekümmet üheksat ma pean ütlema, et äh, minu kogemus äh, selle teemaga seonduvalt ja mm, minu kogemus, äh, mis mul on olnud rikkumisest teatajatega, näitab, et me peaksime siia dokumenti panema lisakaitsemeetmed, mis kehtiksid juhtudel näiteks, kui rikkumistest teatajad paljastavad äh, kõrgel tasemel olevaid isikuid, näiteks valitsuse liikmeid, me peame mõtlema, kas sellistel juhtudel on rikkumistest teatajad piisaval määral kaitstud või mitte äh, me äh, peaks panema paika ka aruandlusmehhanismi, mis võimaldaks kontrollida seda mehhanismi, see võimaldaks rikkumistest teatajatele anda piisavat kaitset selle direktiivi abil lisavõimalused näiteks äh, otse anda infot äh, kohtuasutusele mm, on äh, ka vajalik selleks, et tagada, et sellised rikkumistest teatajad tõesti saaksid kaitset mm, ja ei peaks kartma neid inimesi, kelle kohta neil on kompromiteerivat teavet. lisaks sellele inimene peaks saama kaitse selle direktiivi all siis, kui äh, infot edastatakse ja ka siis, kui see inimene paljastatakse. ma ootan äh, lähipäevadel ja nädalatel edasist koostööd kolleegidega selleks, et parandada seda dokumenti, äh, mille eesmärgiks on kaitsta liidu õiguse rikkumistest teatavaid isikuid. ma tahaksin tänada arvamuse koostajat väga hea senise koostöö eest, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna Mihhail Dejin, palun sotsiaaldemokraatide nimel. Äh, suur aitäh, kallid kolleegid, suvevaheajal äh, vaatasin mina ka muudatusettepanekuid läbi ja mul on väga hea meel, et mõned fraktsioonid äh, on ka nõus olnud reguleerimisala laiendamisega. komisjoni ettepanek Mm, puudutab äh, ainult teatud äh, valdkondi Euroopa õigusest ja mina arvan, et tegelikult on eesmärgiks siseturu kaitse ja me peame tegelema ka töötingimuste, tööõiguse valdkonnaga, töötajate õiguste kaitsega ja mina laiendasin ka seda inimeste ringi kellele see direktiiv tulevikus kohalduma peaks. sealhulgas on ka näiteks inimeste pereliikmed ja need inimesed, kes ei ole võib-olla traditsioonilistes töösuhetes ja minu arvates on oluline ka see punkt, mis puudutab teatamise järjekorda ja me peame selle küsimusega veel veidi tegelema. Äh, komisjoni äh, ettepanek äh, on ka selle teemaga juba tegelenud ja see läheb õiges suunas, aga ma tahaksin teada, et kas oleks võimalik kindlalt paika panna äh, Äh, rikkumistest teatajate jaoks see teatamise järjekord, mida jälgitakse, ja ma arvan, et äh, nende teemadega seoses äh, saame me veel variraportööridega mm, konsulteerida, aitäh! suur aitäh! härra Hodžist ei ole siin, aga ka proua McIntyre CR-i nimel on kohal, palun, sõna on teil. suur aitäh! härra Hotsisel on väga kahju, et ta täna siia ei jõudnud, kui ta palus minul oma seisukohta teile edastada. suur tänu äh, arvamuse koostajale senini tehtud töö eest ja äh, härra Ots on esitanud kaks ECR-i poolset muudatusettepanekut, esimene puudutab artiklit üks, kus tema usub, et äh, suletud nimekiri valdkondadest tuleks asendada avatud nimekirjaga ja äh, direktiivis äh, toodud äh, valdkonnad tuleks äh, säilitada, see oleks miinimum, aga liikmesriigid võiksid äh, minna kaugemale oma siseriiklikus õigusandluses seal nimekirjas on toodud kõige olulisemad valdkonnad ära, kuid mõned liikmesriigid äh, võivad otsustada seda laiendada selleks, et kaitsta rikkumistest teatajaid ka nendes valdkondades, mida siin ettepanekus ei ole ära toodud selline laiendamine e-, ei mõjutaks äh, kaitset äh, juba ära toodud valdkondades, kuid samal ajal laiendaks nende inimeste hulka, kes saaksid rikkumistest teatajate mm, definitsioonist kasu ja see vastaks ka eh, direktiivi põhjenduspunktidele ja välja tuleks tuua ka see, et praeguse ettepaneku kohaselt eh, ei ole keelatud laiendada seda nimekirja teistele valdkondadele või aladele, kuid eh, see ei kujutaks endast direktiivi ellurakendamist tundub olevat kasulikum, kui rikkumistest teatajad kaitse on ühtne kõigile, sõltumata sellest, millise mm, seadusandluse kohaselt nad äh, nendest rikkumistest teada annavad. teine muudatusettepanek puudutab äh, lõiget üks punkt C, äh, kus rahatus usub, et vabatahtlikele kaitse laiendamine on veidi liiga kaugele minev ning et kaitse peaks kehtima inimestele kes eh, on otseselt majanduslikult mõjutatud eh, sellest tegevusest. aitäh! suur aitäh, järgmiseks saab sõna ALDE fraktsiooni nimel Yana Toom. teda hetkel siin ei ole. kas on eh, keegi teine ALDE fraktsioonist kohal, kes sõna sooviks? ei liigume siis edasi Jean Lamberti juurde roheliste nimel, palun, sõna on sinul uh,. suur aitäh, ma tahaksin tänada ka arvamuse koostajat äh, tehtud töö eest, ootame põnevusega edasist äh, positiivset koostööd ja äh, mõned kuuldud kommentaarid juba vastavad ka meie Eh, seisukohale selle dokumendiga seoses. mis puudutab eh, hõlmatud valdkondi, siis eh, siin on juba viidatud sellele, et seda tahetakse laiendada ka ehm, tööõigusele me oleme teinud nii viidetes artiklis üks kui ka vastavas lisas muudatuse ettepanekuid sellega seonduvalt mm, nagu ka teised, oleme ka meie esitanud erinevaid muudatusettepanekuid, mis puudutavad rikkumistest teatajate anonüümsuse tagamist. me teame, et äh, on erinevaid äh, juhtumeid, kus rikkumisest teataja on pidanud kannatama tagajärgede käes, mis sellest tegevusest on tulenenud ja rikkumisest teatud äh, kaitse on nendes olukordades eriti oluline ja direktiivis Äh, räägitakse ka äh, töökohal äh, valitsevast ähm, nii-öelda mõjujõu tasakaalust, aga tegelikult ähm, me arvame, et selle teemaga peaks natuke lähemalt tegelema ja teised on siin ka maininud mm, seda, et et äh, väga oluline on see, et rikkumisest teataja äh, saaks äh, olla teadlik sellest, mis tema edastatud infoga seoses toimub, millised edasiminekud on ja väga oluline on laiendada reguleerimise alla mm, hõlmamaks ka Euroopa Liidu asutused ja sellega seonduvad ametid mm, ja me leiame, et äh, sellest teatam-, see teatamise edasilükkamine ei ole alati asjakohane. me oleme varasemalt ka komisjonis äh, nende teemadega tegelenud. me teame, et sellega seonduvalt on olnud probleeme ja mis, eriti mis puudutab võimalikke kättemaksumeetmeid, ähm, artiklis neliteist oleme teinud ka muudatusettepanekud, mis puudutavad nii-öelda kättemaksumeetmeid, ähm, mida me oleme juba kohanud, mille rakendamist me oleme kohanud. Äh, me kindlasti jätkame koostööd arvamuse koostaja ja variraportööridega sellel teemal, selleks et tagada võimalikult hea ja jõuline direktiiv, mis tõesti ka toimiks. ma tean, et paljud inimesed meie fraktsioonist on seda juba pikka aega ka tahtnud, aitäh! suur aitäh, äh, EFTD fraktsiooni hetkel keegi siin ei esinda. ja see tähendab seda, et sõna läheb nüüd äh, ENF-ile, härra Martin. Merci, madame le president, non. aitäh, eesistuja, meil kommentaare ei ole. Madam uh, äh, Molika from proua Molika komisjoni nimel uh, õigusküsimuse peadirektoraadist on kohal, kas te soovite sõna võtta? palun. suur aitäh! ma panin kirja kõik need kommentaarid äh, ja muudatusettepanekud, mis sellesse dokumenti olid tehtud, need on kõik väga huvitavad. võib-olla üks asi, millest ma tahaksin ka rääkida, see puudutab äh, tööõiguse kaasamist äh, Äh, õigusliku alusega seoses võib sellega tulla probleeme, sellepärast et te teate, et õiguslik alus näeb ette sotsiaalpartneritega konsulteerimise äh, enne äh, komisjonipoolset ettepanekut ning praeguses faasis, kuna seda õiguse valdkonda ei ole peetud mõistlikuks kaasata, võib nüüd vaielda selle üle, et kas pärast komisjonipoolset ettepanekut sellise valdkonna kaasamine on mõistlik või mitte. ja seda just seetõttu, et sotsiaalpartneritega sellel teemal ei ole olnud võimalik konsulteerida, see on võib-olla teema, mille peale peaks mõtlema, aitäh. aitäh selle info eest ja nüüd annan taas sõna härra Silikiotisele, palun suur aitäh! ma teen väga lühidalt. ma tahaksin tänada kõiki kolleege nende lahkete sõnade eest, mis siin kõlasid. tahaksin tänada neid ka konstruktiivse koostöö eest nagu juba öeldi, siis muudatusettepanekud parandavad meie teksti. ja Äh, ma ütlesin seda ka juba varem, et äh, siin on teatud põhimõtted, millest tuleb kinni pidada. eesmärgiks on ju panna toimima kaitse, äh, mis peaks siis tõesti kaitsema ka rikkumistest teatajaid. oluline on tagada nende anonüümsus ja oluline on paika panna mehhanism rikkumistest teatajate kaitseks Äh, ja äh, väga hea on äh, see, et siin räägiti ka anonüümsuse tagamise olulisusest, see on väga oluline selleks, et rikkumistest teatajaid paremini kaitsta. jah mm, teave on tõesti väga oluline, me nägime seda juba varasemalt ka ja läbipaistvus ei ole mitte kunagi halb, hoopis vastupidi, läbipaistvus on alati kiiduväärt seeläbi on võimalik paremini tööd teha ja seeläbi on võimalik ka korruptsiooni äh,, korruptsiooni vastu võidelda. ja äh, kui nüüd rääkida õiguslikust alusest, jah, siis ma mõistan seda, mis siin öeldi, kuid meie parlamendis äh, oleme kohustatud nendel teemadel ka rääkima. me peame nende teemadega tegelema ja ma arvan, et äh, Ehm, me oleme tegelikult üsna üksmeelsed, et me peame ka tööõigusele selle laiendama ja me peame nüüd leidma võimalikud viisid, kuidas seda teha, eh, selleks, et eh, direktiivi oleks võimalik tõesti eh, võimalik laiendada nendele valdkondadele, mis ei oleks, mis ei ole veel kaitstud. Mm, võib-olla ka kaasata siia teised elukutsed, lisaks mingid muud elukutsed veel, me peame võimalikult hästi rikkumistest teatajaid kaitsma ja selleks on seda vajalik teha ja seetõttu me tõesti peame nõudma seda, et direktiivi laiendatakse ka tööõigusele ja me peame vaatama, kuidas komisjon ja teised institutsioonid midagi saaksid ära teha selleks, et see tõesti direktiiviga sisse pandaks. aitäh! aitäh, härra Silikiotis. hääletus tööhõivekomisjonis toimub kahekümne neljandal septembril ning hääletus õiguskomisjonis kümnendal oktoobril. ja nüüd asume hääletama inimesed on veel teel siia, nii et teeme väikese pausi selleks, et panna kaardid masinatesse. ja kes teab, äkki jõuab siia veel inimesi kohale. okei okay,, friends, then we start. hästi, sõbrad, alustagem hääletusega ja kõigepealt hääletame arvamuse eelnõu üle, mis puudutab siis Euroopa Liidu kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta üldeelarvet. kompromissettepanek A, kes poolt, vastu, kontrollime elektrooniline kontroll algas. Is... hääletus lõppes. vastu võetud kolmekümne ühe poolthääle ja kümne vastuhäälega. kompromissettepanek B, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek üheksa, kes poolt? vastu? erapooletu, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek C, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muu kompromissettepanek ei muudatusettepanek kolmteist, kes poolt? vastu, kontrollime. muudatusettepanek kolmteist, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmekümne viie vastuhäälega, kaheksa poolthäält. kompromissettepanek D, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek E, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek F, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige üheksa, muudatusettepanek kakskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek G, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek Hush, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd hääletame arvamuse eelnõu üle muudetud kujul tervikuna. nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes, vastu võetud kolmkümmend kaks häält poolt kümme vastu ja üks erapooletu. suur tänu raportöörile, kelleks olen mina, tugeva toetuse sain ka parlamendi administratsioonilt, kes aitas siis seda koostada suvekuudel, seda arvamust nüüd läheme eelarve menetluse juurde. ja. Employment fifty five. Empel murd viis viis null null, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend viis null üks, kes poolt? vastu. kontrollime. viiskümmend viis null üks, hääletus algas. And the vote is now closed. hääletus lõppes. tagasi lükatud kahekümne nelja vastuhäälega. viiskümmend viis null kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud Empl viis, viis, null, kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Empl viis, viis, null, neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Empl viis, viis, null, viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Empl viis, viis, null, kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud Empl viis, viis, null, seitse, kes poolt? ai, selle üle me ei hääleta, ütleb esimees. siiski peame hääletama, öeldakse mulle kõrvalt. viis, viis, null, seitse, kes poolt? siin on viga hääletusnimekirjas me peame hääletama viis, viis, null, seitsme üle. kes poolt? vastu? erapooletu, vastu võetud. kontrollime. viis, viis, null, seitse, hääletus algas ja lõppes tagasi lükatud üks vastuhääl rohkem. Sorry, we, we can't change that. me ei saa seda muuta. So um, it's 21, 22. Mm, it's 21, 22. Uh, siis oleks kakskümmend üks, kakskümmend kaks ehk siiski tagasi lükatud. viis, viis, null, kaheksa, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. viis, viis, null, üheksa langeb ära. järgmiseks Empl viis, viis, kümme kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viis, viis, üksteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viis, viis, kaksteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, Empel viis, viis, kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, Empel viis, viis, neliteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Empel viis, viis, viisteist, kes poolt. ei, see langeb siiski ära. edasi viis, viis, kuusteist, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. viis, viis, kuusteist, elektrooniline kontroll algas ja lõppes. tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt ja kakskümmend kolm vastu. seega tagasi lükatud. Empl viis, viis, seitseteist, kes poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. Empl viis viis kaheksateist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Empl viis viis üheksateist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Empl viis viis kakskümmend, kes poolt, ei, see langeb ära. Empl viis viis kakskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Empel viis, viis, neli, kolm, kes pool, eh, koos viis, viis, neljakümne, neljakümne, sest nad on ühesugused, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Empel viis, viis, kakskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Empel viis, viis, kakskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud edasi nimeline hääletus, Empel viis viis kakskümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne nelja poolthäälega kakskümmend üks vastu ja üks erapooletu. järgmiseks Empel viiskümmend viis kakskümmend seitse, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. Empel viis, viis, kaks, kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Empel viis, viis, kaks, üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. viis, viis, kaks, üheksa, hääletus algas. viis, viis, kaks, üheksa üle hääletame ja hääletus lõppes tagasi lükatud neljakümne kolme vastu häälega. Empl viis, viis, kolmkümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime. viis, viis, kolmkümmend, elektrooniline kontroll algas ja lõppes tagasi lükatud kahekümne kuue vastuhäälega. Empel viis, viis, kolmkümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, viiskümmend viis, kolmkümmend üks. hääletus algas ja lõppes. nelikümmend viis poolt, üks vastu üritan siin veel tõesti puhkusest taastuda viiskümmend viis, kolmkümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu. võiks olla tagasi lükatud, aga kindel ei ole, nii et kontrollime viis, viis, kolm, kaks, hääletus algas ja lõppes. jah, tagasi lükatud. järgmiseks Empel viis, viis, kolm, kolm, kes poolt, vastu erapooletu. kontrollime seda ka. jällegi napp tulemus. hääletus algas ja lõppes. jah, vastu võetud, üks poolthääl rohkem. Empl viis, viis, kolm, neli koos Empl viis, viis, kolm, viiega, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. Empl viis, viis, kolmkümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. viis, viis, kolm, kuus, elektrooniline kontroll algas ja lõppes. vastu võetud kahekümne seitsme poolthäälega edasi Empl viis, viis, kolm, seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viis, viis, kolm, kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viis, viis, kolm, üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viis, viis, nelikümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Empl viis, viis, neli, üks, kes poolt vastu. kontrollime. viis, viis, nelikümmend üks, elektrooniline kontroll algas. ja lõppes. tagasi lükatud kahe vastuhäälega rohkem. Empl viis, viis, neli, kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja siin lõpphääletust ei ole. kas see on kõik? ongi kõik tänaseks. hääletuse osas ilmselgelt kõik, meie päevakorras on veel punkte. nii et aitäh teile. ja me läheme edasi väga huvitava küsimusega, mida me oleme arutanud ja ka enne suvepuhkust viimasel koosolekul rääkisime me põhjalikumalt ähm, Euroopa Tööjõuametist. täna vaatame me läbi üheksasada kakskümmend üheksa tehtud muudatusettepanekut äh, määruse ettepanekule, mis puudutab siis Euroopa Tööjõuameti loomist, ma annangi sõna härra Lenarsile selleks, et ta saaks meile tutvustada neid muudatusettepanekuid ja pärast saavad sõna äh, variraportöörid, härra Lennars, palun. aitäh, esimees. nagu te ütlesite, meil oli väga hea ja siiras arutelu selle küsimuse üle üheteistkümnendal juulil enne suvepuhkust ja kolleegid toetasid vägagi seda ettepanekut ja ka raporti eelnõud ma olen veendunud, et kõigil oli tore suvepuhkus ja me veetsime väga palju tunde rannas või basseini ääres selleks, et need üheksasada kakskümmend üheksa muudatusettepanekut läbi vaadata. ja Claude Rollin naeratab äh, siin nõustuvalt. ma tõesti näen, et äh, kolleegid on pühendunud sellele küsimusele ja ma olen selle üle väga tänulik nagu öeldud, üheksasada kakskümmend üheksa muudatusettepanekut, äh, pluss siis minu ettepanekud, nii et kokku üheksasada seitsekümmend viis parandusettepanekut komisjoni ettepanekule. ma arvan, et see näitab, kui tähtis see küsimus on. nagu ma juba juulikuus ütlesin, tegemist on mosaiigist puuduva tükiga, kui me räägime tööjõu liikumisest äh, Euroopa Liidus. lühidalt, äh, mida ütlesin juulikuus ma tõesti leian, et meil on vaja selgeid ja jõustatavaid reegleid Euroopa Liidu tasandil tööjõu liikumiseks. väga palju on ära tehtud äh, just siin parlamendis, meil on deklareerimata tööplatvorm, meil on äh, töötajate lähetamise direktiivid, rakendusmäärused äh, ja ka terve rida muid ettepanekuid, mida arutatakse, kuid sellest ei piita. piisa, sest meil on vaja paremat rakendatavust, eriti just äh, kui me soovime, et äh, tööjõu vaba liikumise puhul oleksid reeglid, mida oleks võimalik piiriüleselt siis jõustada meil on seitseteist miljonit inimest, kes töötavad äh, väljaspool koduriiki, äh, tööjõu liikumine suureneb ja sellepärast ongi väga tähtis, et piiriüleselt oleksid meil reeglid, mida on võimalik ka jõustada ja just sellepärast on tähtis, et Tööjõuamet keskenduks just tõesti rakendamisele Äh, selleks, et äh, praktiliselt oleks võimalik midagi ära teha. ei ole mõtet siin äh, suurt koletist luua, mis aga mitte midagi teha ei saa, seega peaks Tööjõuamet olema kaasatud igale poole ja tõesti ainult väga üksikutel juhtumitel ei peaks siis Tööjõuamet sekkuma. nüüd äh, Äh, vaatame neid muudatusettepanekuid. Äh, tundub, et tegemist oleks nagu Romeo ja Julia looga, kui ma siin vaatasin läbi äh, neid muudatusettepanekuid, tehakse siin ettepanekud muuta nime, et siin peaks olema kas tööjõuagentuur või tööjõu ja sotsiaalkindlustuse amet või siis ka amet, mis tegeleb tööjõuküsimustega piiriüleselt ja siin on väga keerulisi lühendeid välja pakutud, nii et ma ei tea, kas me tõesti saame midagi sellist äh, töövõtjatele välja pakkuda. ja minu arvates äh, ülesanded on palju tähtsamad äh, kui nimi ja just sellepärast ma olen veendunud, et meil õnnestub kokku leppida ka nime osas, mis siis peegeldaks ametitööd ja pädevust nagu ma juba ütlesin, ma tõesti tahan, et Tööjõuamet keskenduks põhiliselt rakendamisele ja mul on väga hea meel näha, et suurem osa kolleegidest on sellega nõus ja on teinud eh, ettepaneku piirata ülesandeid selleks, et amet oleks tõhus. mõned eh, kolleegid eh, on aga siin veendunud, et tuleks väga palju ülesandeid anda ja ma leian, et see tähendab seda, et me läheme liiga kaugele, meil ei ole vaja mitte ainult keskenduda ülesannetele, vaid me peame tagama ka tõhususe. ja sellepärast äh, äh paljud kolleegid leiavad siiski, et äh, tuleks piirata ülesandeid äh,, pädevust äh, ja seega teen siis koostööd, et me saaksime tasakaalu panna need ülesanded. siin on eriarvamusi ka selle kohta, mis puudutab koostöö lihtsustamist äh, huvirühmade vahel piiriüleselt, kui tegemist on tööjõuturu tõrgetega, on täiesti ilmselge, et see ei ole loomuliku ülesandega Tööjõuameti jaoks ja me peaksime järgnevatel nädalatel seda küsimust veel arutama. üks kõige tähtsamaid küsimusi minu jaoks on see, et Tööjõuamet äh, lihtsustaks ühiseid äh, kontrolle ja on näha, et arvamused on siin väga erinevad äh, ja samamoodi on eriarvamus ka selles osas, kas me soovime üldse neid ühiseid kontrolle ja kes peaksid äh, osalema nendes äh, ühistes kontrollides, kas liikmesriikide ametite koostöö peaks siis olema kohustuslik või vabatahtlik? nii et lahtiseid küsimusi veel on ja mida tuleb variraportööridega arutada ma tahaksin toonitada enda nimel, et see on minu jaoks üks tähtsamaid küsimusi ja ma olen veendunud, et me jõuame siin rahuldava lahenduseni. siin on veel ka küsimusi muudatusettepanekutega, mille osas ma ei ole päris kindel, eriti need, mis puudutavad liiga palju õiguslik, liiga paljude õiguslike definitsioonide väljapakkumist äh,, tööjõuamet peaks aitama rakendada olemasolevaid seadusi ja õigusandlust, äh, mis on juba olemas, kus definitsioonid on juba paigas ja ma kardan, et me suurendame segadust, kui me hakkame siin uusi, liiga palju uusi definitsioone looma selles tekstis. siin on veel lahendamata küsimusi nagu sotsiaalpartnerite kaasamine, Euroopa Parlamendi kaasamine teatud menetlustesse, administratiivse komisjoni töö äh,, siis äh, vahend, toetus, vahendav äh, roll, äh, siis Tööameti roll äh, juhtnööride andmisel, neid küsimusi on palju, täna me ei saa kõike läbi vaadata, aga õnneks järgnevatel nädalatel on meil nüüd piisavalt aega ja siis saame seda teha koos kõi-, variraportööride ja huvitatud kolleegidega me soovime saavutada tasakaalu liikmesriikide pädevuse ja lähimuspõhimõtte vahel ühelt poolt ja siis ähm, Euroopa Liidu pädevuse vahel teiselt poolt, äh, tagamaks siis Euroopa Liidu reeglite äh, rakendamine ja ma tõesti loodan, et meil õnnestub ka lõpptekstis see tasakaal saavutada ja et me saame seda teha kiiresti ning tõhusalt. suur tänu kõikidele kolleegidele panuse eest ja ootan juba jätkuvat koostööd, aitäh! aitäh, härra Lennars ja nüüd variraportöörid kõigepealt ja siis ülejäänud kõnelejad ja kõigepealt härra Pirinski variraportöörina sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh! väga hea meel on olla tagasi ja jagada ära Renatsi ja teiste kolleegidega mõtteid. Eh, nagu tõite välja, tegemist on väga olulise väljakutsega, tähtsa teemaga ja aruandega. nagu juba öeldud, üheksasada seitsekümmend viis muudatus, see on eh, aukartust äratav ja räägib iseenda eest, ütleb, kui oluline see toimik on. tahaksin ka mainida, et see üldine lähenemine seoses muudatustega seisneb selles, et me üritame leida tasakaalustatud äh, lähenemisviisi, nagu härra Lennarts välja tõi, et luua selline amet, mis toob kaasa tõepoolest lisandväärtust, tõeliselt ühtse tööturu loomisel, ühtse turu öö, kontekstis. ja seoses sellega ma usun, proua esimees, et me peaksime üritama määratleda konkreetsemalt, mida me peame silmas tasakaalustatuse all ja kuidas tasakaalu juurde jõuda ja siin on kolm valdkonda, sellist üldisemat äh, valdkonda, mida peaksime silmas pidama. üks on just eesmärgid ja tegevuste kohaldamisala. teiseks, ülesanded, mida tahame määratleda, et oma eesmärke saavutada, ja kolmas on seotud äh, struktuuridega, mida peaksime silmas pidama mis puutub eesmärke, oleme muide esitanud umbes eh, sada kakskümmend viis muudatusettepanekut fraktsioonina ja ka üksikult eh, lisanud muudatusettepanekuid, et see amet oleks tõhus üks põhimõtteline punkt, esimees. oleme üritanud oma lähenemises eh, tugineda tekstile, mis komisjoni ettepaneku põhjenduspunktis üks ütleb, et eh, töötajate vaba liikumine, asutamisvabadus ja teenuste osutamise vabadus on eh, siseturu olulised aluspõhimõtted ja need on üles seatud asutamislepingus. ja ma arvan, et seda tuleb selgesti silmas pidada, et need kolm vabadust, mis on omavahelistes seostes tööjõu vaba liikumise puhul, ja me peaksime tähelepanu pöörama nende eh, kolme vabaduse rakendamisele ja nende vahelistele seostele ja seoses sellega tahaksime mainida üht konkreetset muudatusettepanekut, mis tundub mulle vastuvõetamatu, see on muudatusettepanek viiskümmend neli, mis lisab eh, selle põhjenduspunkti eh, tekstile lause vaba liikumise õigused ei ole siiski absoluutsed ja liigne eh, ja nende, nende liigne usaldamine, seda tuleks vältida teenuste osutamise vabadus, asutamisvabadus, äh, me oleme ju näinud, et neid on äh, üsna äärmuslikul viisil suisa kuritarvitatud. väga tõsiselt teenuste osutamise vallas samuti ja ma arvan, et äh, sellise tasakaaluga ei saa mina nõus olla. et me näeme eesmärki, nagu härra Lennarts ütles, et selleks on olemasoleva Euroopa õiguse jõustamine. aga kui me keskendume üksnes jõustamisele, siis ma arvan, et see oleks ühekülgne lähenemine. koos sellega tuleks silmas pidada ka põhjuseid, mis probleeme tekitavad ja püüdma nendega tegeleda. kui tegemist on näiteks diskrimineerimisega, ebavõrdsusega, mida turg iseenesest äh, genereerib, ja jõustamisega seoses on oluline analüüs, äh, riski hindamised, koostöö, infovahetus ja erinevate probleemide ja kuritarvituste põhjuste uurimine, kui neid esineb tööjõu äh, vaba liikumisega seoses. nii et veel kord, äh, meile tundub, äh, et olukorras, kus töötajad liiguvad selleks, et siseneda vastuvõtva riigi tööjõuturule. nagu härra Lennas ütles lõpupoole, seal oli juttu määratlustest. ja tõepoolest, igas õigusaktis on määratlused, kuid töö käigus muudatusettepanekuid koostades leidsime, et on lahknevusi sama tüüpi tegevuse määratlustega seoses. nii et vastupidiselt härra Lennartsi arvamusele usun mina, et ühiste määratluste juurde jõudmine aitaks meie töö, meid meie töös. veelgi enam, kuna praegu näeme, et erinevad arusaamad näiteks sellest, kuidas määratleda töötajat, kui see ameti peaks olema mõttekas, siis kindlasti on vaja keskenduda ka sellele, kuidas täpselt määratleda tegevuse tüüpe, ja sellega seotud isikuid. praegu olen ikka veel eh, kohaldamisala juures. meile tundub eh, vajalik võtta arvesse teatavate riikide tavasid, võtame näiteks eh, Põhja-Euroopa riigid, kus see lähenemine tundub, toovad kaasa raskusi hästi toimivale süsteemile, ma ei taha väga üksikasjalikult hakata kõnelema ülesannetest, esimees, kuna, kuna aega on vähe, muudatusettepanekuid on äh, tohutult palju kuid rääkida tule, siin tuleks rääkida infovahetusest, koordineerimisest, ühistest kontrollidest, vahendamisest äh, ja ka vaidluste lahendamisest. ma usun, et siin peaks juhtpõhimõtteks olema koostöö loomine äh, Euroopa Liidu ja äh, siseriiklike asutuste vahel. see ei saa olla selline vertikaalne suhe, see peab põhinema siiski koostöö loomisel, eh, siseriiklike asutuste eelisõigustusi tunnustades ja teisest küljest siis tuleks tunnustada seda, et Euroopa Ameti ülesanne on tuua kokku siseriiklikke asutusi, eh, panna neid teadvustama eh, erinevaid õigusakte ja aidata ületada raskusi ja ka vaidlusi. mis puudutab struktuure, väga lühidalt, meile ei tundu olevat hea mõte eh, kaasata eh, Eurese struktuure eh, Euroopa Tööjõuametisse Äh, oleme näinud, et mõningad äh, ette, muudatusettepanekutega üritatakse muuta kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal vastu võetud korda, kuid meile ei tundu, et ELA direktiivis peaksime selles suunas muudatusi läbi viima. sama kehtib äh, halduskomisjoni kohta, ja mõningate selle komponentide kaasamisega eh, Tööjõuametisse, see ei tundu meile eh, olevat tõhus. ja me ei jaga komisjoni seisukohta võiks olemasoleva platvormi sekretäri, sekretäriaadi kaasata kuid ei tasuks äh, peatada või katkestada protsessi. viimaks äh, meile tundub väga vajalik kolmeosaline äh, juhtimisstruktuur sellises ametis ja me soovitame ka et äh, ametil võiks olla äh, nõukogu või juhatus ja mis puudutab nime, siis ka siin olen nõus äh, härra Lenertsi skeptilise hoiakuga, mis puudutab uute tähtede lisamist olemasolevasse lühendisse ja pigem jääda siis selle authority, mitte agency juurde. aitäh! tänan väga! see oli väga valgustav kommentaar neile, kes ei ole aruteludes sada protsenti osalenud, nüüd annan sõna proua Tibeesusele. suur aitäh, lugupeetud esinaine, suur aitäh ka raportöörile siin on mainitud äh, juba neid muudatusettepanekuid, mida on väga palju äh, ja siin on räägitud ka nime küsimusest juba Ehm, suur väljakutse on need kõik äh, aspektid siia dokumenti sisse tuua. mina keskendusin äh, Euroopa Liidu ja liikmesriikide pädevuse tasakaalu säilitamisele ja ma tahaksin siinkohal veel kohal rõhutada, et sotsiaalõiguste sammas on poliitiline äh, nii-öelda deklaratsioon ja mitte Euroopa Liidu õiguse osa Äh, ja Euroopa mm, äh, tööõigust peavad järgima liikmesriigid, see on nende kohus. loomulikult me peame võitlema pettuse ja dumpingu vastu ja seetõttu on vaja ka liikmesriike toetada. liikmesriigid peavad tegema koostööd ja me peame pidevalt olema riiklike ametivõimudega selles kontekstis äh, ühenduses. me toetame piiriüles tegevusega küsimust. Ehm, me toetame ka eh, VKE-de olukorra lihtsustamist eh, sellega seonduvalt, aga meie jaoks on oluline ka see, et eh, see topeltstruktuur, mida raportöör ka mainis, et neid välditakse ja mm, meil on juba hästi toimivad süsteemid nagu EURES näiteks ja me ei peaks siin midagi uut jälle hakkama välja mõtlema. Äh, riiklikud ametivõimud äh, peavad äh, võimalikult tõhusalt olema kaasatud nendesse uutesse struktuuridesse ja mina juba enne suvepausi rääkisin sellest, et andmekaitse mm, on ka selle uue ametiga seoses väga oluline, töötajate isikuandmeid tuleb kaitsta, see on väga tähtis teema, suur tänu tähelepanu eest! aitäh, nüüd annan sõna proua Haakinen Aldest. aitäh! pean tunnistama, et erinevalt oma kolleegidest ei veetnud ma suve neid muudatusettepanekuid lugedes, mis on kahjuks selge ka minu kommentaaridest, mis on üsna lühikesed. kõigepealt äh, tänan raportööri ja vaadates äh, seda eelnõu, äh, mis juulis valmis sai, äh, leidsin, et saan suures osas nõus olla, ehkki on mõned nüansid, mida tuleb veel arutada. täna hommikul oli juttu sellest, et ei ole mõtet luua hambutut tiigrit nii-öelda ja et liikmesriigid tuleks kaasata, välja arvatud väga üksikutel juhtudel küsimus on see, kas meil on olemas õiguslik alus selleks, selles ettepanekus. ma sooviksin siin kuulda seisukohti. Eh, rääkisite ka sellest, tuleks eh, keskenduda ülesannete arvule ja neid piirata. osa sellest oleks siis ainus kommentaar meie poolt oleks see, et mis puudutab Euroopa Liidu vahendite paremat äh, sihtmärgistamist, siis meie ettepanekute puhul kolm puudutasid just informeerimist ja teadlikkuse tõstmist ja andmete kasutamist. ma ei ole veel veendunud, et me peame eh, selle aspektiga piirduma kuid ma olen avatud aruteludele, et kuidas kaasata. üks asi, mida ma tahaksin öelda, on see, et mulle meeldiks, et seda lihtsalt eirataks. paljud muudatused on seotud piiriülese jõustamisega, Euroopa Liidu õiguse piiriülese jõustamisega ja kuidas tulla toime kuritarvitustega sest nagu siin öeldi, me teame, et äh, vaba liikumine on üks Euroopa Liidu aluseid ja seetõttu ka siin tuleb arvesse võtta liikmesriikide pädevust, subsidiaarsust ja, ja ma arvan, et see saab olema väga suur väljakutse, kuidas leida tasakaal nende kahe aspekti vahel. kuna taaskord me räägime koostööst, Euroopa Tööameti ja siseriiklike asutuste vahel, aga väga suur hulk muudatusettepanekuid läheb sellest kaugemale. ja üks küsimusi, millega ma ise tahan tegeleda ja tegeleme ilmselt ka variraportööride koosolekutel, on just see õigusliku aluse aspekt, mida ma juba mainisin. ja mis puudutab nime, siis ma olen nõus komisjoni ettepanekuga ja see ongi minu poolt kõik, aitäh! Thank you, I'll give the floor aitäh, nüüd annan sõna Riina Rõnja-Kaarile, palun. aitäh äh, ja aitäh ka raportöörile äh, esituse eest. Äh, väga palju muudatusettepanekuid, siin on väga raske valida, millised on need punktid, mida täna arutada. tahaksin lihtsalt rääkida pisut oma üldisest lähenemisest, mis meile tunduvad kõige olulisemad punktid meie fraktsioonile. kõigepealt tuleb vaadata, milline on selle ameti eesmärk. fraktsioonis rääkisime, et et oluline on see vaadata, kuidas me saame kodanikke aidata, kuidas me saame võidelda sotsiaalse dumpingu vastu, kui siseturg toimib, kuidas on võimalik tagada see, et see ei takistaks heade töötegemuste tagamist ja siin tuleks keskenduda sotsiaalsele dumpingule ja headele töötingimustele. kuidas see amet peaks toimima? meile teeb muret sotsiaalpartnerite küsimus. me sooviksime, et sotsiaalpartneritel oleks palju suurem roll selles ametis. see oleneb ameti toimimisest ja olulised ei ole ju mitte üksnes Euroopa Liidu sotsiaalpartnerid, tuleb kaasata ka siseriikliku tasandi sotsiaalpartnereid ja vaadata, et sellel ametil oleks sellised ülesanded, milleks on näiteks sotsiaalpartnerite abistamine. see on ju ka üks osa võitlusest heade töötingimuste nimel, panustada sotsiaalpartneritele ja neile on oluline sellist struktuuri omada oluline on ka siseriiklike süsteemide to-, toetamine. Euroopa struktuurid ei tohiks neid kahjustada, need toimivad hästi ja neile ei tohi lisada liiga suurt halduskoormust. nii et siseturu tasandil on muidugi ka era-, erinevusi. tuleb jälgida, et need süsteemid saaksid tõhusalt edasi toimida ja ei maksa unustada, et seoses ameti loomisega eh, viiakse ressursse ühest kohast teise. kui me nõuame siseriiklikelt asutustelt info esitamist, siis siin peab olema selge eesmärk, see on oluline siseriiklikele asutustele, sotsiaalpartneritele, et nad võiksid kindlad olla, et nende tööl on lisandväärtus, et tegemist ei ole mitte lihtsalt tavalise administratiivkoormuse lisandumisega kodanikud ja töötajad ei peaks tundma negatiivset mõju seoses finantsiliste muudatustega. nii et oluline on see, et sellel ametil oleks e-, e-, see, see, see amet ei tekitaks seoses ressursside ümberpaiknemisega probleeme. aitäh, teid oli ainult rohelised, palun. aitäh. palju õnne kõigile tuleme siin tagasi pärast sume, oleksin tahtnud, et suvi oleks kestnud pisut kauem, kui aus olla, aga samas on väga tore teiega koos edasi töötada. ma arvan, me oleme kõik eh, nõus, peaaegu kõik kolleegid on seda öelnud, et eh, vaja on ametit, mis on oma nime väär-, vääriline. ma arvan, et oluliseks küsimuseks ongi see, et sellel ametil oleks autoriteeti on asju, mida on juba nimetatud, mida ma ei taha korrata, tahan lihtsalt rõhutada kolme punkti, mis on meile väga olulised. Eh, härra raportöör juba mainis Shakespeare'i, mina võiksin eh, tsiteerida Goethet ja tema Fausti. me tegime muudatusettepaneku, millega lisada eh, selle asutuse nimele sotsiaalne julgeolek. miks? sellepärast et, et amet ei tegeleks ju üksnes küsimustega, mis on seotud üksnes tööjõuga või tööga, kui nüüd vaadata EURES-i konsultatsioone minevikus, siis väga suur segadus tekib just äh, sotsiaalkindlustussüsteemidega äh, kui reisitakse ühest liikmesriigist teise, nii et oluline oleks, et see amet äh, vaataks ka sotsiaalkindlustussüsteeme ja kuidas hõlbustada äh, vaba liikumist ka selles vallas. edasi äh, peame vaatama ka kuritarvitusi, mida esineb väga sageli ka sotsiaalkindlustuse valdkonnas, seetõttu tahaksime selle lisada, et võtta arvesse probleeme, mis tekivad töötajatega seoses teine punkt on küsimus, mida paar kolleegi on ka juba maininud, see puudutab sidusrühmade kaasamist ja mitte sü-, mitte üksnes ametiühinguid ja sotsiaalpartnereid, vaid ka mittetulundusühinguid, sest sageli just nemad teavad, millised on öö, eh, probleemid tööturul mis puudutab eh, piirideülest eh, tööjõu liikumist ja ma arvan, et ka neid on seetõttu väga oluline kaasata ametitöösse ja viimane punkt, siin mõned kolleegid on juba maininud küsimust, kuidas me saame tagada, et tegu ei oleks nii-öelda hambutu tiigriga. väga oluline on, et oleks võimalik panna survet ja see amet peaks olema siis äh, institutsioon, mis avaldab ettevõt-, äh, nimekirja ettevõtetest, kes on seotud olemasolevate õigusnormide täitmisega ja, ja ilmselt oleks ametil äh, kõige lihtsam seda jõustada. ja ka omalt poolt ootan innukalt edasist koostööd teiega ja arutelu jätkumist, aitäh! aitäh! EFTD ja NFI esindajaid ma ei näe. Neid ei ole, mis tähendab, et me liigume sõnavõtu e, nimekirja juurde. proua Regner. suur tänu jaa, e, tegemist on e, väga toreda uue aasta algusega, tegemist on nagu kooliaasta algusega lausa ja Euroopa Tööjõuamet on äh, kindlasti väga oluline väljakutse meile kõigile. Äh, seadusandja Äh, kes ei äh, suuda tagada seda, et vastuvõetud seadused ka ellu rakendatakse ja neid järgitakse, on naeruväärne lihtsalt. ja seetõttu on väga oluline, et me selgesõnalisi äh, rangeid ja mm, selgeid reegleid paika paneksime, aga me peame tagama ka selle, et see kõik ka toimiks ning ELA peaks ka praktikas toimima tulevikus piiriline koostöö äh, riiklike äh, ametiasutustega ei toimi selliselt, nagu me tahaksime äh, kui me räägime reeglite ellurakendamisest, mida me ise oleme vastu võtnud, teenusepakkumisvabadus on midagi väga väärtuslikku, tulevikku, aga härra Pirinski rääkis juba ka sellest, on väga palju riiulifirmasid, see valdkond ei toimi nii, nagu ta peaks toimima ja seetõttu on ELA väga oluline amet minu jaoks on väga oluline ka see, et Euroopa Tööjõuamet tõesti saaks tegutseda selliselt, et riiklikud ametivõimud, riiklikud asutused saaksid tegelikult ka omavahel head koostööd teha ja äh, tööõigust ellu rakendada. Äh, meil on vaja tõesti toimivat ametit äh, millega me saaksime seadusandlust jõustada ja Ehm, meil on näiteks peale äh, finantskriisi nüüd pangandusjärelevalve, mis tõesti ka toimib äh, ja me peaksime selle asutuse võtma eeskujuks siinkohal ja, ja me peaksime vaatama, kuidas praktilisi asju ellu rakendada, äh, sotsiaalkindlustus ja nii edasi mm, ja kui ametivõimud riiklikke kontrolle läbi viivad, peavad nad saama tagada, et reegleid ka ellu rakendatakse, aitäh. aitäh nüüd annan sõna härra Šošpakile. suur aitäh, proua esinaine. ma pean ütlema, et äh, mina tunnen ennast selle teemaga seoses paremini täna kui juulis. juulis me nägime, et me oleme üsna lõhestunud selle teemaga seoses, räägiti ka selle kõige tagasilükkamisest. aga jah, tõesti, me olime väga lõhestunud Mm, mina olen veendunud, et meil on Euroopa Tööjõuametit vaja ja ma toetan raportööri kolleeg Lenarsi sellega seonduvalt. see uus Euroopa Tööjõuamet ei peaks mitte ainult paberil hea välja nägema, vaid peaks ka õiged pädevused endale saama ja tal peaks olema ka piisavalt rahalisi vahendeid, et oma tööd saaks teha. Mm, ja Äh, vahendus või lepituskomisjoni loomine peaks olema ka võimalik. ma olen äh, veendunud ka selles, et sotsiaalpartnerid tuleks äh, paremini kaasata näiteks riskihindamise ja analüüsi valdkonnas ja töövõtja ähm, ja tööandja organisatsioonid, esindajad peaksid olema ka seal esindatud. ja ähm, ma tahaksin mainida ka seda, mida Mariann Harkin ütles, me ei tohiks vastandada end liikmesriikidele. me peaksime tagama tasakaalu meievahelistes suhetes selleks, et oleks võimalik luua Euroopa ülest lisandväärtust. me räägime teenuste pakkumisest ja me ei räägi mitte ainult kvaliteedist ja kindlusest, me räägime ka sotsiaalse dumpingu ärahoidmistest, ärahoidmisest ja sellega seoses reeglite paikapanemisest, aitäh! suur tänu, sõna on härra Pallasel. Merci, madame la president. aitäh! olen väga keerulise teema raportöör seoses sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimisega oleme püüdnud edasi minna ja lõpule jõuda oma tööga, püüame seda teha lähinädalatel, vabandust teemades, mida arutame, tuleb sageli esile sama küsimus. see on see, et ei ole reaalseid võimalusi kontrolliks, nõustamiseks seoses võrdsete sotsiaalõigustega, kuna ei ole piisavat Euroopa ütleme, sellist ühist alust, olemasolevates tekstides või instrumenti. ja selle Euroopa Tööjõuameti idee kompenseerib just niisugust puudust, mis on väga oluline. ja, ja mis puudutab kõiki sotsiaalõiguse valdkondi. töötajate liikuvuses on see suurepärane, et see saaks eh, hästi toimida, on vaja eh, võidelda pettuse vastu muidugi, ja selleks, et see võimalik oleks, peab meil olema amet, mis on bürokraatia vastand ja mis on siis bürokraatia? see on see, kui tüüdatakse inimesi, kui töö ei ole tõhus, sest ei võeta vastu otsuseid ja ma arvan, et kui me tahame ettevõtteid aidata, et nad oleksid õigusega kursis, kui me tahame võidelda petturite vastu, siis see Euroopa Tööjõuamet peaks, tal peaks olema reaalne võim otsused, mida amet vastu võtab, peavad olema mõjuvad. Mulle öeldakse, et see on vastuolus Euroopa tekstidega, ei, mitte miski ei keela seda. Euroopa Liidu toimimise leping äh, näitab oma artiklites viiskümmend üks ja viiskümmend kolm, et Euroopa Liit täiendab riikide tegevust sotsiaalvaldkonnas. just selleks ka on ka siin tegemist. ja see oleks, ma ütleksin, selline täiendus muidugi siis siseriiklike asutuste nõusolekul äh, saaks Euroopa Amet tegutseda ja see annaks meile võimaluse paremini toetada töötajate vaba liikumist. seetõttu ma toetan kõiki muudatusettepanekuid, mis liiguvad selles suunas, et ei lisataks täiendavat bürokraatiat, vaid et tegemist oleks tõhusa töövahendiga. aitäh!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 peaks olema tõhus, sellega olen muidugi nõus, peaks täiendama liikmesriikide rolli Euroopa tasandil ja tegema koostööd liikmesriikide asutustega. E, koostasin mitmeid muudatusettepanekuid, mind ei huvita selle uue ameti nime muutmine, kuid ma tahaksin teada, millega see tegeleb e, väga täpselt tuleb defineerida selle tegevusala ja see, milleks seda vaja on. me peame teadma, et sellest on ka kasu. ja see peab äh, pigem aitama kui takistama. näiteks teenuste eest tasu võtmine peaks puudutama vaid liikmesriike, mitte Äh, töötajaid ega tööandjaid. kas me tõesti peame silmas seda, et töötajad ja tööandjad peaksid maksma selle uue ameti teenuste eest? Äh, komisjoni ettepanekus ei ole see päris selge, aga mulle ei tundu, et me just midagi niisugust silmas pidasime. lisaks äh, liikmesriikide eksperdid peaksid olema esindatud ekspertrühmades. ka see on komisjoni ettepanekus ebaselge ja mulle tundub, et kui me tahame saavutada paremat koostööd liikmesriikidega, siis peab see kindlasti tekstis sisalduma, nii et mida mina tahan saavutada, on see, et sellel ametil, mis, millest on kasu, et sellele antakse vajalik võim ja ei lisataks bürokraatiat. Uh, aitäh, annan sõna proua Jašlevikale, teil on sõna nüüd. aitäh. tore näha, et kõik on puhanuna ja päevitununa pärast puhkust tagasi ja valmis tööga edasi minema. palju asju on juba öeldud, viitan mõnele punktile veel Äh, väga hea. oleme, oleme juba töötanud dokumentidega, kus ei ole tööhõivesektori andmeid, näiteks töötajate lähendamine, siis nii-öelda sotsiaalne dumping, ja oleme tundnud, et sellist ametit on vaja, et sellest on puudus. me vajasime seda ja mul on hea meel, et see nüüd ka tuleb. nii et mõningad punktid. esiteks, me peame väga selgelt mõistma, millised, mis asjad on need ühiskontrollid. igasugune kontrollifunktsioon, seda tuleb läbi viia ühiselt koos liikmesriikidega, asjaomaste liikmesriikidega komisjon viitab mobiilsetele töökohtadele, aga töötajate lähetamine on ju samuti seotud, on, on seotud pigem teenuste kui töö liikuvusega. samas me teame, kui olulised on lähetatud töötajate töötingimused. niisiis tuleb neid jälgida ja sellega peab tegelema see uus amet. minu muudatusettepanekutes viitasin ka sellele, et uus amet ei peaks olema uueks takistuseks Euroopa tööturul. liigagi tihti tekitame me ise takistusi uute töökohtade loomisele ja see nõrgendab Euroopat. Euroopa tugevus on VKE-des ja neile tuleks anda võimalikult palju vabadusi töökohtade loomiseks, aitäh! The... aitäh! nüüd pöördun komisjoni esindaja poole. mõningad küsimused on teile suunatud ja võib-olla on teil ka oma tähelepanekuid. sõna on teil, palun. Uh aitäh tere hommikust kõigile! alustuseks äh, tahaksin tänada seni tehtud töö eest. Äh, ma tean, kui palju tööd on kõigi nende äh, muudatusettepanekute taga, nii et veel kord suur tänu. ajakava on olnud väga ambitsioonikas ja nüüd me läheneme oma eesmärgile, nii et suur aitäh! komisjoni poolt on praegu keeruline kommenteerida teie muudatusettepanekuid, mida ei ole ju veel ka vastu võetud, aga ma tahaksin vastata ehk mõnele küsimusele ja tu-, tulla tagasi komisjoni ettepaneku juurde eh,. olen nõus enamikuga teie seast, et tegemist, et meil on vaja tõhusalt toimivat ametit, see peab olema aktiivne koostöö teavitamise valdkonnas ja ka vahendamise valdkonnas, andma infot, tagama võimaluse koostöö tugevdamiseks eh, siseriiklike asutustega ja nende vahel ja andma võimaluse ka leida lahendusi vahenduse kaudu. sellise ettepaneku me tegime, see on selline paketi lähenemine et oleks üks keskne amet, mis võimaldaks seda teha. mis puudutab nime, siis siin arvame ka meie komisjoni siseselt oleme seda palju arutanud, tegemist on ju ametiga, mis tegutseb vaba liikumise, lähenemise, sotsiaalkindlustuse vallas, ja meile tundub, et seda kajastab Euroopa Tööjõuameti nimi üsna hästi. ja ka selle lühike lühend ELA mis puudutab eh, informeerimist, eh, siis ma arvan, eh, et see meie esimene töö on võib-olla siin majas väljakutseks. info on ju osa ka ennetamistegevusest. nii et informeeritud töötajad ja ettevõtjad aitavad saavutada üldist eesmärki, milleks on koherentne tööjõuturg see aitab parandada eh, tööjõuliikluse kvaliteeti. keegi mainis ka eh, Euroopa Kontrollikoja eriraportit. oleme saanud väga palju infot ja mulle tundub, et siin see ühe keskuse lähenemine on taaskord vägagi põhjendatud. et üks meie esimesi ülesandeid äh, sellele ametile tundub seetõttu üsna asjakohane. kommenteeriti ka sotsiaalpartnerite kaasamist, muidugi ei ole me neid unustanud, nad mängivad väga olulist rolli tööjõu liikumise vallas, töötajate vaba liikumise valdkonnas ja seetõttu oleme ette näit-, näinud sidusrühmade koondamise äh, ja siinkohal oma kommentaaridega lõpetan, muidugi edasine eeldab tehnilist ekspertiisi, kui teil on küsimusi või kommentaare, siis äh, oleme hea meelega nõus raportööri ja tema meeskonnaga kohtuma ja arutama ja veel kord suur tänu kõige seni tehtu eest ja sellise ambitsioonika ajakava, mis eest, mis võeti vastu juba protsessi päris alguses. Thank you uh.... suur aitäh. ja nüüd annan sõna taas raportöörile, härra Lenarsile võib-olla teil on ka küsimusi komisjonile, siis olete muidugi ähm, teretulnud neid esitama. ei, praegusel hetkel mul küsimusi ei ole ja ma arvan, et ma ei hakka kõiki aspekte, mis siin tõusetusid, eraldi lahkama. ma tahaksin tänada teid kõiki. ma tahaksin olla nõus sellega, mida härra Pahv ütles. me liigume äh, ühise arusaama suunas selle teemaga seonduvalt. ma tahaksin omalt poolt rõhutada Äh, just infoga seonduvat ma äh, ei taha, et keegi mind vääriti mõistaks, ma arvan, et see infoalane aspekt on väga oluline, mina olen pärit äh, piirialalt, piiripiirkonnast ja seetõttu minu arvates info edastamine on väga vajalik, aga samas ma arvan, et infot ei peaks võib-olla just Euroopa Tööameti tasandil edastama. see ei ole võib-olla kõige tõhusam lähenemine Äh, ma olen oma äh, valijatelt saanud palju kirju, saan seda, saan neid iganädalaselt, väga paljud kirjad puudutavad äh, fiskaalkoordineerimist, maksuküsimusi, ehk siis teemasid, millel, milles Euroopa Liit tegelikult pädevust ei oma ja ma tahaksingi teada, kuidas Euroopa Tööamet kava, kavatseb informeerida äh, kodanikke Euroopa Liidu õiguse valdkonnast, mis puudutab vaba liikumist, tööjõu mm, alastest seadusandlusest, aga eh, kuidas tagada siis see, et ta ei informeeriks kodanikke mm, riigipõhistest aspektidest seetõttu infoteema on minu arvates väga hea, aga ma arvan, et sellega ei ole kõige õigem tegeleda Euroopa Tööjõuameti tasandil. Äh, ja rõhutan äh, tõesti veel kord seda, et infoküsimus, teabeküsimus on ka meie jaoks väga oluline, ma ei taha siin äh, midagi halba selle kohta öelda ja ma näen, et kell on juba palju. ja ma arvan, et me oleme selle teemaga täna piisavalt tegelenud Äh, üks kell näitab isegi juba hilist õhtutundi. Äh, me jõuame sellega tegeleda veel ka ähm, tulevikus, aitäh! suur aitäh! ajakava on järgmine. tööhõivekomisjonis hääletame seda teemat kaheksateistkümnendal oktoobril ning täiskogule äh, läheb see teema ka, aga millal, seda ei ole täpselt veel otsustatud praegusel hetkel. okei okay,, we should uh Eh, go to point eight on äh, nüüd äh, peaksime liikuma päevakorrapunkti number kaheksa juurde, kuid me ootame hetkel siia meie raportööri Enrique Galve-Šamponi. ja tegemist on ääretult olulise raportiga, mida me arutama hakkame mistõttu äh, teeme viieminutilise pausi, et raportööri oodata või äh, soovib keegi uuesti sõna saada, äh, rääkimaks Euroopa Tööjõuameti teemal veel? ei, selge, siis teeme viieminutilise pausi. ja palun tulge hiljemalt viie minuti pärast tagasi, sellepärast et punkt number kaheksa on ääretult oluline päevakorrapunkt parlamendi jaoks, aitäh! Yeah.

qualcuno. Ci sa, sì, well, è un Bonjour, c'est convaincre. okei okay,, friends. Eh, niisiis, kallid sõbrad. jätkame nüüd taas oma koosolekuga ja liigume edasi päevakorrapunkti number kaheksa juurde milleks on läbipaistvad ja prognoositavad töötingimused Euroopa Liidus. annan kõigepealt sõna meie raportöörile härra Calve Šambonile ja pärast seda äh, saavad sõna variraportöörid ning seejärel tahame me kõik kindlasti ka komisjonipoolseid kommentaare kuulata kõigepealt aga sõna härra Kalvi Šambunile, palun, sõna on teil. Muchas gracias, senora presidenta, bien, bien. suur aitäh, äh, austatud esinaine. tere tulemast meile kõigile, kes me oleme nüüd äh, taas tööpostil pärast äh, pikka suvepuhkust, mis on meile kõigile jaksu andnud ning mis aitab meid kindlasti ka meie töös. kõnelen hispaania keeles. seda sellepärast, et tegemist on teemaga, kus tuleb olla väga täpne ja meie tõlgid teevad hiigavalt tööd, seetõttu siis kõnelen hispaania keeles. see raamistik, mille kallal me siin tööd teeme, mis puudutab seda direktiivi on ähm, selline, kus meil väga palju aega ei ole. ma olen erinevatel koosolekutel käinud ähm, ja nii parlamendi kui komisjoni poolt ollakse väga huvitatud sellest teemast äh, ja selleteemalistest kohtumistest. see direktiiv ning kõik need parendused, mida parlament äh, teeb hetkel, äh, peavad ähm, valmis saama enne valimisperioodi. seda sellepärast, et meie usume, et äh, parlament saab väga positiivset sotsiaalset äh, mõju omalt poolt äh, avaldada, kui me sellise direktiivi kallal töö tegemisest räägime. lisaks sellele kõigele tuleb öelda, et see direktiiv Äh, võib mõjutada erinevaid tasandeid, erinevaid valdkondi, sellepärast et äh, tegemist on äh, väga olulise sotsiaalsambaga seotud ähm, teemaga, see kõik tuleneb Göteborgi tippkohtumisest. mina tahaksin tänada kolleege, kes on mind abistanud äh, selle teemalise tööga. esitatud on väga palju muudatusettepanekuid äh, ja ainuüksi see juba näitab, et väga paljud kolleegid on äh, huvitatud sellest teemast. on selliseid peatükke, kus me tõesti liigume tasakaalustatud lähenemise juurde, juurde ja ma arvan, et äh, direktiivi sellega seoses tagasi ei lükata, näiteks peatükk, äh, mis puudutab äh, teavet ja töösuhteid. ma arvan, et seal on meil võimalus arutada töösuhtealase teabe ajakohasust, võib-olla äh, tuleb erilist äh, tähelepanu pöörata VKE-de halduskoormusele. ma arvan, et äh, need on teemad, mida me ka saame arutada, kui me räägime paindlikkusest ja need arutelud, mis mul juba olnud on, on näidanud, et teave, mida antakse esimesest päevast alates, on väga oluline, eriti just põllumajandusvaldkonnas. see kõik äh, moodustab selle peatüki mm, vundamendi ja ma arvan, et äh, mõistlike muudatusettepanekutega saame me selle kõik panna vastavusse teatud sektorite vajadustega, kus äh, VKE-d, kes võib-olla täiel määral veebikeskkonnas esindatud ei ole, Äh, vajaksid teatud paindlikkust seetõttu ma tõesti arvan, et me paindlikkuse vajaduse saaksime siia sisse tuua ilma edasisi probleeme tekitamata. edasi. mis puudutab õigusi ja näiteks katseaega siis ma arvan, et katseaja pikkuse osas me suudame ka kokkuleppele jõuda. me peame püüdlema millegi sellise poole, mis äh, oleks selgesõnaline, saadab välja õigeid sõnumeid ning liigub edasi Göteborgi põhimõtete baasilt. Euroopa Liidu kodanikud peaksid seeläbi saama midagi, eh, mis oleks eh, etteennustatav ja usaldusväärne me peame panema paika, milline on maksimaalne koolitusperiood, eh, kakskümmend viis protsenti kogu tööperioodi pikkusest, me tahame seeläbi anda Euroopa kodanikele konkreetseid õigusi ja me ei taha mm, säilitada mingit vaakumit me tahame erinevad vaated kokku tuua, nende vahel tasakaalu leida ja see on väga oluline, kui tahta tõesti sotsiaalvaldkonnas selle dokumendiga ka konkreetset mõju avaldada. kui nüüd liikuda edasi võimalike muudatuste juurde äh, töösuhetes ja sellega seonduvate õigust, valdkonnas, siis loomulikult on teatud kanaleid, eh, mida on vaja lisainfo eh, edastamiseks eh, töötajatele. ma siinkohal ei näe mingeid suuri probleeme, ma usun, et me suudame kokkuleppe leida Äh, ma arvan, et probleeme suuri ei ole, me suudame tõesti tasakaaluni jõuda. ja komisjoni poolt tehtud töö selles vallas on olnud väga hea. nüüd miinimumnõuded. see on valdkond, kus ma usun, et me saame veel ähm, põhjalikke arutelusid pidada loomulikult äh, ettevõtted ja ettevõtjad on mures konkurentsi äh, olukorra pärast äh, me ei tohi mm, võimaldada töötajate meelevaldset ärakasutamist, meil on vaja teatud järelevalvet selles valdkonnas. ja Eh, siin me jõuame selle kurikuulsa teema juurde, milleks on eh, nulltunnilepingud. ma olen sageli öelnud, et eh, parlament peaks selle teemaga tegelema, kuid me võiksime mõelda selles kontekstis ka selle peale, millised võiksid olla need loogilised meetmed, Äh, või aspektid, mis peaksid äh, minema või kuuluma töösuhete mm, valdkonna alla, kuidas reguleerida töösuhteid äh, ja tööaega. üks vastuoluline teema, kus meil on minu arvates erinevad nägemused, kui ma vaatan muudatusettepanekuid, mille ma olen saanud, puudutab töötaja definitsiooni või määratlust. Äh, on erinevaid äh, näiteid, näiteks äh, lahendid, mis tulevad Euroopa Kohtust ja see määratluse küsimus on väga problemaatiline. mis selle teksti eesmärgiks on? eesmärgiks on anda Euroopa kodanikele mm, infot nende õiguste kohta, mis neil tööpostil on see on äh, Euroopa kodanikele väga oluline, nad peavad teadma, et neil on teatud õigused ja et nad peavad saama neid õigusi ka kasutada. Need äh, õigused eksisteerivad sõltumata sellest, milline on töösuhte olemus aga minu arvates on siin äh, kaks murepunkti. esimene on selline, millega ma olen nõus, äh, nimelt et mitte kedagi ei tohiks välja jätta. Need äh, õigused on sellised, mis kehtivad Euroopas kõigile ja mitte keegi ei tohiks neist ilma jääda. nii, aga lisaks sellele on veel üks tehniline õiguslik aspekt mis muret valmistab äh, ja mis võib-olla tuleneb sõnastusest äh. oluline on tagada lähimuspõhimõtte austamine ja selle teemaline sõnastus õigesti paika panna meil on vaja delegaliseerida see arutelu, ma arvan, et me peame äh, tegelema selle aruteluga äh, õigusepõhiselt ja mitte äh, nagu õigustepõhiselt ja mitte ähm, õigusvaldkonna põhiselt, juriidiliselt meil toimub variraportööride kohtumine ja mina omalt poolt esitan kirjaliku ettepaneku sellel teemal ja selle eesmärgiks on Äh, panna inimesi mõistma äh, ja toetama seda, et äh, iga isik ja mitte ainult töötaja, vaid iga isik, kellel on töösuhe mõne organisatsiooni või asutusega, kes kuulub teatud organisatsiooni või hierarhiasse, et iga isik, indiviid selles olukorras saab nautida neid õigusi. ja kui me selle põhimõtte paika oleme pannud, siis äh, iga riik loomulikult saab valida omapoolse lähenemise. Äh, me ei saa omalt poolt ühesse direktiivi panna kogu äh, Euroopa mitmekesisust. iga riik kohaldab oma tööõigust ja sellealaseid seadusi. aga seda öeldes peame silmas seda, et äh, riik võib isikuid nimetada füüsilisest isikust ettevõtjaks, töötajaks, mis iganes äh, tiitel sellele isikule antakse. Äh, oluline on siiski see, et kui isik on töösuhtes mõne organisatsiooni või hierarhiaga, siis tal on need õigused, mida ta saab nautida. ja see on see põhimõte, mida mina tahan äh, siia dokumendi sisse panna ja mida mina tahan, et austataks. Äh, töötaja õiguslik äh, definitsioon on midagi, mis viib meid väga keerulisse olukorda näiteks riikidel võib olla oma traditsioonide äh, vastavusse panemisel selle uue määratlusega olla probleeme. ma arvan, et meie ülesanne, meie töö siin on panna paika põhilised õigused, mis kõikidel isikutel on ning äh, ma usun, et äh, või ma loodan, et me selle lähenemise mm, ka valime. me peame äh, töötajate põhilised põhiõigused äh, paika panema äh, erinevate töösuhete kontekstis, see on meie mm, oluline ülesanne. loomulikult meil on veel palju vaja ära teha. ja ma usun, et kui me nüüd puhkuselt tagasi oleme, käärimegi käised üles ja hakkame pihta. aitäh! aitäh, härra Kalve Šambon teile ja nüüd saab Rahvapartei nimel sõna härra Ratke, palun, sõna on teil. ja, Frau Vorsitzende, hea suur aitäh, proua esinaine, austatud raportöör, kallid kolleegid. mina tahaksin äh, kõigepealt öelda seda, et ma olen natuke ärritunud ja natukene tige. Mm, seda sellepärast, et äh, meil oli kohtumine täna pealelõunaks ja nüüd äh, on seda ettepoole tõstetud mm, ning äh, ma leian, et äh, see ei ole väga õiglane ja ma tahtsin selle asja siin lihtsalt välja öelda aga ma pean ka ütlema, et ma jagan natuke raportööri optimismi äh, Vaari raportööride kohtumisel on ka alati selgunud see, et äh, inimesed on siiski üldiselt ühel meelel selles osas, milline on meie äh, Äh, ees olev väljakutse. Äh, me ei pea mitte ainult sotsiaalpoliitika vallas nipet-näpet midagi ära tegema, vaid äh, me tahame laiapõhjalisemalt Euroopa Liidus valitsevat olukorda parandada ja me oleme tegelikult õigel teel oma eesmärkide täitmisel, aga üks asi peab olema selge, on mõningaid punkte, kus me Ehm, kompromissidest väga kaugel ei ole ja ma usun, et me kompromissid nende osas ka eh, saavutame. näiteks eh, õiguslik töövõtja eh, definitsioon või määratlus. jaa, ma mõistan, mida raportöör tahab öelda ja ehm, tegelegem sisulise poolega, jätkem see juriidiline pool natukene kõrvale. Eh, tegelikult eh, juura ei ole üldsegi mitte halb, aga kui seadusi luua, siis eh, ilma juurata me seda teha ei saa, ilma õigusvaldkonnata me seda teha ei saa. ja me peame vaatama ka, milline on kontekst liikmesriikides ja mina omalt poolt ütleksin, et äh, jätkakem tööd äh, nendel teemadel, kus on äh, laiapõhjaline üksmeel juba ja siis me saame enne valimisi selgelt näidata seda, et me edasi liigume ja need valdkonnad, kus kompromissi silmapiiril ei ole, näiteks töövõtja mõiste defineerimine, siis me peame seal hääletama lõpuks hakkama Mm, vaatamata erimeelsustele. aga äh, me ei tohiks siiski seda suuremat ühist eesmärki äh, silmist äh, selle kõige taustal kaotada. ja oluline on töötajate huvides siiski lõppeesmärgi poole ühiselt edasi liikuda, aitäh. aitäh, härra Loobes Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel. suur aitäh ma tahaksin kõigepealt tänada raportööri tehtud töö eest ja tahaksin tänada kõiki, kes viimastel kuudel äh, oma panuse siia on andnud, ma tahaksin korrata seda, mida siin juba kuulda on olnud, Euroopa Liit ja Euroopa Parlament peab tõsist tööd lähikuudel selle teemaga seoses tegema, selleks et me saaksime tõesti selles valdkonnas midagi ära teha. see valdkond on töötajatele väga oluline see kujutab endast äh, sotsiaalsammast, äh, peegeldab selle olulisust, sotsiaalsamba kallal me oleme viimastel aastatel tõsist tööd teinud, aga nüüd on meil vaja konkreetseid instrumente. me mõistame, et äh, muudatused meie ühiskondades, majandusprobleemid mm, on paljuski seotud muudatustega tööturul ja sellised meetmed äh, nagu see, millest me täna räägime, vastavadki nendele muudatustele ja vajadustele. Äh, läbirääkimised liiguvad üsnagi mõistlikus tempos edasi, äh, kõik fraktsioonid on valmis koostööd tegema ja raportöör on ka selle töö kenasti käima lükanud, on kaks olulist valdkonda, miinimumõigused töösuhetes ja ka infopakett ja äh, seal me oleme ka järjest rohkem üksmeelele jõudmas, komisjon on tulnud välja ka et heade ettepanekutega nendes valdkondades äh, ja ma usun, et nende ettepanekute baasil äh, saame me kokkuleppele ka jõuda. on veel üks valdkond, mis on väga oluline meie fraktsiooni jaoks, see on artikkel kaksteist ettepanekust, mis on seotud teatud töömudelite tunnustamise ja kaitsega teatud riikides. ja eh, see eh, tugineb eh, kollektiivlepingu sõlmimise õigusele tegemist on süsteemidega, mida tuleb ka direktiiviga kaitsta, seda eriti just Põhja-Euroopa riikides. see direktiiv et Äh, parandab ähm, miinimumstandardeid äh, tööjõusuhete ähm, valdkonnas ja neid äh, õigusi tuleb kaitsta ja see ei kehti mitte ainult meie, mitte ainult meie fraktsiooni taha seda teha, vaid teised samamoodi. ja see peab tekstis ka peegelduma ja nüüd neljas valdkond, millest raportöör ka rääkis ja kus ta ütles, et valitseb äh, nägemuste erisus või paljusus, äh, on seotud artikliga kaks. Ähm, meie fraktsioonina tahaksime rõhutada seda, kui oluline see teema on Äh, mitte ainult äh, sellega seoses, kuidas kodifitseerida seda, mis on töötaja või kes on töötaja Euroopa tasandil, see on oluline esmajoones seetõttu, et sellel on äh, oluline ja otsene mõju kolmele direktiivi valdkonnale, kõigepealt kohaldamisala, kes on sellega kaetud ja kes mitte, õiguskindlus, mis direktiivist tuleneb, ning ka direktiivi jõustamissuutlikkus. Need on kolm valdkonda, mida see määratlus või definitsioon kindlasti mõjutab. sõltuvalt sellest, millise määratluse kasuks me otsustame, määrame määra ka selle, kellele see direktiiv kehtima hakkab, millised uued nähtused töösuhete valdkonnas selle direktiiviga kaetud tulevikus on kui vaadata praeguseid suhteid tööturul eh, ja muudatusi tööturul, eh, siis eh, piirid on hägustumas füüsilisest isikust ettevõtjate, töövõtjate ja töötajate vahel ja seetõttu meie otsustest sõltub väga palju. me peame jätkama tööd kompromisside küsimuses ja loomulikult need kompromissid, mille kasuks me otsustame, mõjutavad erinevaid sektoreid ning uute äh, töösuhete esilekerkimist. Äh, me näeme juba seda trendi äh, praegu ja need uued töösuhted peavad olema ka kaetud selle direktiiviga. suur aitäh, proua Mäkinson järgmiseks. aitäh. kõigepealt tahaksin tänada raportööri tänan teda kogu südame eest äh, selle äh, töö eest, mis ta on ära teinud. Äh, ma hindan väga kõrgelt seda, et me oleme saanud temaga väga head koostööd teha ta on võtnud arvesse ka meie mureküsimused ja ma seetõttu hindan väga kõrgelt seda, kuidas meie koostöö on toimunud ja ma usun, et me jõuame ka rahuldava lõpptulemuseni. mina tahaksin rääkida erinevatest teemadest esimene valdkond äh, valmistab mulle väga palju muret ja tegelikult nõukogu ettepanek äh, vist oli see, et jätta välja avaliku teenistuse töötajad või avaliku sektori töötajad selle direktiivi äh, kohaldamise alalt. mina ei näe, milline võiks olla mm, põhjendus, miks erasektori ja avaliku sektori töötajaid erinevalt kohelda ja võib-olla relvajõud ähm, võiksid siin olla eraldiseisev kategooria, jah, võib-olla, aga minu arvates on kummaline see, et nõukogu tahab välja jätta kõik need inimesed, ähm, kes on näiteks valitsuse palgal, see nagu äh, jätaks mulje, et nad tegelikult seda direktiivi ei toetagi kui liikmesriigid ütlevad, et nojah, kõige muu puhul see sobib, aga mitte meie töötajate jaoks, siis ma arvan, et see on vale signaal, mida välja saata. nõukogu peab tegelikult ütlema selgelt, et see direktiiv peab kehtima avaliku sektori töötajatele samal viisil ja palun siis keskenduge sellele teemale ja kaaluge seda väga tõsiselt, sellepärast et eh, see hakkab kehtima ka nendele inimestele, kes töötavad valitsussektoris see oli esimene asi, mida ma öelda tahtsin. lisaks me peame mõistma ka seda, et äh, selle kõige eesmärgiks on panna paika miinimumõigused äh, edendamaks äh, läbipaistvust ja prognoositavust töösuhetes me peame mõistma seda, et liikmesriigid äh, võib-olla tahavad teha ka rohkemat äh, ja äh, see vastab täielikult sellele, mida meie ka siin teeme. see direktiiv paneb paika üle-euroopaliselt miinimumnõuded ja liikmesriigid saavad siis neid kohaldada ja panna nad vastavusse oma riiklike tingimustega see tähendab seda, et me ei pea omalt poolt kõike tegema, ei, meie peame paika panema hea aluse ja me ei pea siia absoluutselt kõike sisse tooma. minu jaoks on äh, suureks äh, probleemiks sõna töötaja, worker kasutamine. ehkki tegelikult me peame silmas töövõtjat, employee jah, ma mõistan, et äh, töövaldkond on olulisi muutusi läbi teinud, meil on platvormtöötajad, meil on inimesed, kes teevad ähm, tööd erinevate töösuhete alustel aga meie tahame ju defineerida töövõtjate ja tööandjate vahelisi suhteid. kõik töövõtjad on töötajad, aga mitte kõik töötajad ei ole töövõtjad ja ma usun, et kui me äh, räägime äh, töövõtjatest äh, ehk employer itest, siis me ei hakka ju siia sisse tooma sõna ülemus või midagi sellist. ei, me räägime töövõtjatest ning ähm, töösuhetest ning mündi teiseks pooleks ähm, on, äh, või vabandust, me räägime tööandjatest ja mündi teiseks pooleks on töövõtjad. Äh, ja äh, siinkohal on tegemist väga konkreetse määratlusega ja ma mõistan, et me peame tagama selle, et erinevates töösuhetes töötavad inimesed oleksid kaitstud. ja me peaksime laiendama äh, töövõtja definitsiooni ja mitte lihtsalt kasutama äh, sõna worker. Äh, ehk siis kasutame sõna employee ja ma tean, et riiklikke mm, süsteeme on kohaldatud aastate jooksul selleks, et uusi töövorme arvesse võtta, sisse on viidud muudatusi siseriiklikesse õigusaktidesse selles vallas ja ma hindan seda, seda väga kõrgelt. veel üks valdkond, mis mulle muret valmistab, on see, et see direktiiv ei püüa hõlmata neid valdkondi, mis on kaetud juba teiste direktiividega, näiteks äh, meil on äh, ajutise töö direktiiv, meil on töötajate lähetamise direktiiv. proovime äh, tagada nüüd selle, et ähm, me ei hakkaks dubleerima tööd nendes valdkondades, kus me oleme teinud juba head tööd tööandjana ähm, võib sattuda väga keerulisse olukorda, kui ettekirjutused on vastuolulised, ajutise töö direktiiv ütleb ühte, ähm, töötingimuste läbipaistvuse direktiiv ütleb midagi muud ja kui me räägime tööõigusest, siis mina leian, et oluline on tagada see, et isegi väikeettevõtjad saaksid direktiivist mm, üheselt ja lihtsalt aru. et kui me tahame, et inimesed seda direktiivi järgima hakkaksid, siis see peab olema arusaadav. nii palju siis sellest ma olen esitanud ka muudatusettepaneku, mis puudutab äh, koolitusküsimusi. ja seda selleks, et hoida ära ühte praktikat, äh, mida kasutatakse eriti just Ühendkuningriigis mille kohaselt piloodid peavad ise maksma selle eest, et nad saaksid koolitusi läbida, enne kui nad saavad õiguse üleüldse tööd teha. ja tegelikult peaks äh, tööandja maksma äh, koolituse eest, ehk siis sellise ebaõiglase tava tahaksin mina ära kaotada Äh, igal juhul ootan edasist koostööd selle teemaga seoses, aitäh! suur aitäh, proua McIntyre, nüüd saab sõna kolleeg Bermejo kuue NGL fraktsiooni nimel, palun, sõna on teil. Gracias, presidenta. Bueno, lo primero de todo quiero felicitar. suur aitäh! kõigepealt tahaksin ka mina tänada raportööri tehtud töö eest äh, ja nende pingutuste eest, mis ta on teinud selleks, et oleks võimalik kokkuleppele jõuda. tahaksin tänada ka variraportööre, kes on sellesse töösse olnud aktiivselt kaasatud. me alustasime selleteemalisi läbirääkimisi juba enne suvevaheaega aga äh, see protsess on endiselt veel algusfaasis, aga ma näen selgelt äh, üksmeelt, et inimesed soovivad äh, konsensusele jõuda ja see on väga hea alus, millelt tööga jätkata ma olen nõus raportööriga, me peame tagama, et äh, see protsess kulgeks edukalt ning et me suudaksime selle lõpetada õigeaegselt äh, see on äh, töötajate ja töövaldkonna jaoks väga oluline. mina tahaksin tõstatada mõningad konkreetsed teemad, vaatamata sellele, et varsti on kätte jõudmas ka selleteemaline kohtumine, aga Äh, praegusel hetkel on ääretult oluline tagada see, et mitte ükski töötaja ei jääks äh, nende äh, õiguste kohaldamise alast välja, mis siin direktiivis on ära toodud. me tegeleme kindlasti ka kohaldamisala küsimusega, aga esile on juba kerkinud küsimusi, mis on selle väga tähtsa teemaga seotud. üks võtmetähtsusega valdkond on katseaeg ja eh, me teeme omalt poolt kõik, et see teema eh, lahendada. aga nagu me juba ka ütlesime, siis eh, kõik töötajad ehm, vaatamata oma töögraafikule, tööajale, peavad saama kasu nendest õigustest, mis direktiivis on ära toodud ja sellest kaitsest, mida see direktiiv pakub. kui räägida katseajast siis äh, see äh, peaks olema seotud äh, töösuhete loomuga, võtma arvesse ka sektorit, kus töösuhe toimub. Mm. ja me peame mõtlema, kas me tahame panna paika teatud piirid, et see ei tohi olla pigem kui kuus kuud või mitte. aga igal juhul peab olema selge see, et kõik sellest kaitsest siis ka kasu saaksid mis puudutab koolitust, ähm, õiguskoolitusele, ma usun, et see peab olema ka tööaja osa äh, ja seda seisukohta kaitseme me ka tulevikus. see peaks olema kohustuslik ja töötaja ei peaks äh, maksma sellise koolituse eest, äh, mis tegelikult parandab inimese töö kvaliteeti veel üks teema, millest me tahaksime rääkida, äh, on äh, konkreetne klausel, äh, mis ütleb, et kui töötaja on direktiivi kaitse all, siis ei tohiks olla mingeid tingimusi, mis muudavad tema olukorra halvemaks. ja ma usun, et see element on midagi, mida ka arvesse tuleb võtta ja me usume, et soodsamate tingimuste säte peaks olema väga tugevalt jõuliselt sõnastatud ning me tahame tegeleda veel teistegi elementidega, mis võivad tekitada lahkarvamusi, näiteks määratlused, definitsioonid, platvormtöötajad eh, on üks eh, aspekt eh, praegusel hetkel on ka tööturul palju selliseid töötajaid ja nemad ei tohiks jääda välja selle direktiivi kohaldamisalalt, nemad peaksid ka saama nautida neid õigusi, mis direktiiv äh, välja pakub. ja äh, tööandja, töövõtja määratlused on samamoodi väga olulised me peame olema ettevaatlikud, kui me edasi liigume definitsioonide paikapanemisel, me peame tagama selle, et äh, ei jääks lünki, äh, sest et selliseid lünki on hiljem väga raske äh, kaotada. lõpetan sellega, et ütlen, et mm, kaasata tuleb äh, siia direktiiviga näiteks ähm, kalurid äh, või kodus töötajad. ILO konventsioon on siinkohal väga oluline. Ähm, ja äh, Euroopa Liit ratifitseerib selle ka peagi selle teemaga edasi liikudes ütleksin kokkuvõttes ainult seda, et äh, teatud töötajate grupi väljajätmine võib kaasa endaga tuua väga keerulisi õiguslikke probleeme, mida on hiljem väga keeruline lahendada. ning ma usun, et ääretult oluline on see, et äh, me oleksime julged oma lähenemises mulle tundub, et praegusel hetkel väga suuri ületamatuid probleeme näha ei ole. aga tuleb siiski öelda, et loomulikult tuleb viidata ka sead-, siseriiklikule seadusandlusele, sotsiaalpartneritele, kollektiivläbirääkimistele. me ei tohi unustada, kui olulist rolli sotsiaalpartnerid tööturul mängivad, aitäh! Thank you eh.... suur tänu. härra Meseritši ma ei näe siin roheliste esindajana. see tähendab seda, et EFTD fraktsioon saab järgmisena sõna, aga ka neid ei ole kohal ja samamoodi pole kohal ka e NF-i esindajat. see tähendab seda, et nüüd saavad sõna ülejäänud, kes sõna soovisid. kõigepealt saab sõna proua Jaslovetska, palun aitäh, esimees. nagu ka kõik ülejäänud, usun ka mina, et läbipaistvate töötingimuste direktiivi tuleb üle vaadata. töömaailm muutub, töötingimused muutuvad ja seadusandlust tuleb äh, vastavalt siis kohandada selleks, et muutustega sammu pidada. minu arvates mõned sätted äh, ei täida eesmärki. mõtlen siin just äh, töösuhete määratluste peale ning ka töötaja ja, ja töövõtja definitsioonide peale olukord on liikmesriikides erinev. liikmesriikidel on omad määratlused ja Euroopa Liidu definitsioonid ei toimi, kui me ei arvesta nende erinevustega. see toob endaga kaasa õigusliku kaosuse, kaose. ja raportöör rääkis just sellest, et meil on vaja olla täpsed ning tal on õigus. meil on nii palju erinevaid äh, töösuhtemudeleid ja me tõesti peame rääkima üleüldiselt tööhõive äh, definitsioonist äh,. tööhõive tingimuste puhul tihti on meil vaja paindlikkust, sest äh, tööandja räägib töötingimustest töövõtuintervjuul äh, ja kirjalik dokument selle kohta esitatakse alles hiljem. ning ma arvan, et tööandjal peaks olema seitse päeva aega äh, kirjalike töötingimuste edastamiseks. ma arvan, et kirjalik informatsioon lähetatud töötajate jaoks peaks olema kättesaadav internetis ja peale selle peaks olema äh, võimalik ka äh, valitsuse veebilehtedel näidata töösuhteid ja tagada sellega ka töösuhete iseloomu läbipaistvus kui me soovime läbipaistvamaid töösuhteid, siis see ei ole paha mõte. aga ma pole kindel, et see tähendab seda, et me soovime siin hakata duplitseerima seadusandlust, mis meil on juba öö, äh, olemas, nagu näiteks öö, äh, Äh, seadusandlus äh, osalise tööajaga töötamise kohta, nii et mis on olemas, seda ei oleks vaja uuesti paika panna ja olen veendunud, et me suudame Enriquega veel ametiperioodi, enne ametiperioodi lõppu kokkuleppele jõuda. aitäh ja järgmisena saab sõna George Bach, palun. suur tänu! mul on väga hea meel et siin tööhõivekomisjonis siiski teatud määral oleme üksmeelel ja teeme koostööd. seda siis vastupidiselt äh, sellele, mis toimub väljaspool seda koda, kus siis sotsiaalpartnerite vahel ebakõlad on suured. siin räägiti definitsioonidest. ma arvan, et me peaksime väga avatult seda küsimust vaatama ja üritama lahendust leida ma kardan, et kui me seda ei tee, siis Euroopa kohus peab hakkama meie tööd tegema, et Euroopa kohus peab hakkama seadusi välja töötama ja see ei oleks õige. minu arvates FIE-d ei peaks olema selle direktiivi kohaldusalas, aga samal ajal peame siiski hoolitsema selle eest, et me sellega ei toetaks varifiiede teket ja minu arvates ei tohiks olla ka lubatud see, mida ütles proua McIntyre, et piloodid peavad lennutundide täissaamiseks ise peale maksma. siis äh, töö äh, võtt-, töövõtja peab saama põhilise info esimesel tööpäeval ja ülejäänud info viieteist päeva jooksul. me peaksime tõesti tähelepanu äh, pöörama ka tööametite tööle, sellepärast et äh, kui nemad vahendavad tööd, siis äh, otseselt ei teki siin suhet töövõtja ja tööandja vahel. nüüd komisjoni ettepanek on direktiiv, see tähendab seda, et me peaksime siin täpsustama seda, milline on sotsiaalpartnerite roll riiklike, riikliku õigusandluse väljatöötamisel ja kollektiivsete palgalepingute läbirääkimistes. samamoodi tuleks rohkem kaasata ametiühinguid ja tuleb ka täpsemalt paika panna karistamisvõimalused. aitäh! suur tänu, proua Šoidrova, palun järgmisena. aitäh! suur tänu raportöörile. olen nõus, et me peame töötajate õigusi tugevdama. me ei tohi ehitada uusi müüre ma tegin ka mõningaid äh, muudatusettepanekuid, mis lähevad selles suunas. ma näiteks tegin ettepaneku, et me peaksime äh, tühistama Euroopa Liidu tasandil määratlused ja ma tõesti leian, et tuleb koostööd teha raportööriga selleks, et jõuda kompromissile ja võib-olla leida mingi parem sõnastus siin on väga vastuoluline definitsioon töötajate kohta, nii et äkki meil õnnestub äh, seda muuta. ma eelistaksin paremat sõnastust, sest äh, meil tuleb tingimusi parandada. meil on vaja rohkem läbipaistvust ja kindlust äh, töö, nii töövõtjate kui ka tööandjate jaoks me ei saa siin tööandjaid äh, kõrvale jätta ja ma loodan, et meil õnnestub äh, siis kompromiss saavutada. Äh, aitäh selle sissejuhatava arutelu eest. ja nüüd annaksin sõna komisjoni esindajale, härra Olson peaks olema siin Thank you very much, chair and, and thank you. aitäh, esimees, ähm, aitäh, lugupeetud tööhõivekomisjoni liikmeid meid täna siia kutsumast. on tõesti au ja rõõm selle küsimusega tegeleda. see näitab Euroopa otsuste tegemise protsessi tugevust. Te teate, komisjon tegi oma ettepaneku kohe pärast sotsiaalsamba esitlust. nõukogu sai suurepäraselt oma tööga hakkama, kuue kuu jooksul töötati välja oma seisukoht ja nüüd näeme siin, kuidas teie raportöör, variraportöörid ja ka see komisjon on nii kiiresti nii kaugele jõudnud selles tähtsas küsimuses. ja me kuulsime põhjust äh, optimismiks on sellepärast, et äh, äh, meil on väga palju ühiseid seisukohtu, seisukohti, see on väga hea ja ma arvan, et ka teie siin toetate seda laiapõhjalist lähenemist äh, president Juncker ja volinik Tyson on isiklikult kaasatud selle küsimuse lahendamisse ja me näeme, et ka see komisjon on vägagi kaasatud ja et meil ei ole väga palju eriarvamusi. Te teate, et kriis tõi endaga kaasa tööturu äh, killustumuse ja samal ajal digitaalne areng on olnud kiire ning see on endaga kaasa toonud äh, väga äh, erinevate külgedega tööturu, millest on nii töövõtjatel, tööandjatel kui ka valitsustel väga raske aru saada. Äh, me võime nüüd lahendada seda probleemi ühe selge lepinguga või siis nii, nagu meie seda üritame teha, et me vaatame seda läbi poliitiliste põhimõtete. me oleme siin töötajad defineerinud Euroopa Liidu tasandil ja tegemist on ajaloolise sammuga ja samal ajal ka suure võimalusega Euroopa Liidu jaoks, et me paneme selle määratluse paika, Euroopa tööturgude jaoks. samamoodi on meil siin läbipaistvus tagatud, mis peaks äh, aitama just äh, äh, neid, kelle töökoht pole kindel, jalgrattakullereid ja teisi, kes ei tea täpselt, mis saab järgmisel kuul, millised on nende õigused ja ma tahaksin äh, toonitada, et volinik Tysoni jaoks on tõesti tegemist väga tähtsa küsimusega. ja samamoodi soovime me paika panna mõõdukaid, aga tähtsaid äh, miinimumstandardeid ebakindlatel töökohtadel olevate äh, töötajate jaoks, nende jaoks, kes on katse ajal, kes on praktikal, selleks, et nende ärakasutamist vältida raportöör on ka raportis selle küsimuse väga hästi tõstatanud ja nagu te ütlesite, härra raportöör, muudatusettepanekud äh, on sellised, mille põhjal on võimalik korralik kompromiss välja töötada. on kaks küsimust. komisjon on tõesti üritanud sotsiaalpartnerite rolli tugevdada ähm, selleks, et äh, ka seda küsimust kaasajastada. teatud sotsiaalpartnerite mudelid on nii tugevad, et äh, tekib väike vastuolu meie ettepanekuga. aga meil on vaja välja töötada ettepanek äh, mis oleks kasulik kogu Euroopa Liidu jaoks ja kõik sotsiaalmudelid ei ole ühtemoodi tugevad ja ma eeldan, et raportöör üritab tegeleda ka selle küsimusega ja siis nüüd kattumised juba olemasolevate direktiividega. me oleme veendunud, et see ettepanek ei tekita probleeme teiste direktiividega, äh, see paneb paika põhimõtted ja ei hakka siin rääkima spetsiifilisemalt äh, osalisest tööajast, äh, samamoodi ka tähtajalistest töölepingutest võib tunduda, et siin on kattumisi, aga ka nõukogus see probleeme ei tekitanud, nii et vaatame seda veel kord, kui vaja. aitäh! suur tänu! kas keegi veel soovib midagi lisada? anname siis uuesti sõna teile, härra raportöör, selleks, et te saaksite selle arutelu kokku võtta. aitäh, esimees ma räägin nii inglise kui ka hispaania keeles, ütleb kõneleja. Eesti kabiin jätkab eesti keeles. nüüd need konkreetsed punktid. et mida siin nüüd siis öeldi rahvapartei kolleegile suur tänu toetussõnade eest. kui me töötame välja seadusi, siis on tähtis see, et see direktiiv paneks paika õigused ja ei töötaks välja mingeid tööseadusi ei Euroopa Liidu tasandil ega ka riiklikul tasandil. aga seda tuleb teha hästi ja just sellepärast äh, pean nõu ka ähm, õigusteenistusega, nad on kohal meie kohtumistel ja me tõesti kontrollime õigusteenistusega, et meie sõnastus oleks ka õiguslikult vettpidav. me peame olema väga täpsed täpsed ja kõik peab olema siis äh, kooskõlas ka sellega, mida me direktiiviga saavutada tahame. kolleeg sotsiaaldemokraatide hulgast meenutas mulle midagi, mida oleksin pidanud enne juba ütlema. ja kolleeg Rahvaparteist on kõikidel kohtumistel nõudnud et kollektiivsed palgaläbirääkimised ja sotsiaalne dialoog äh, peaksid alati olema kindlustatud ja teatud äh, riikides mängib see väga tähtsat rolli. ja me teame, et äh, direktiivi ülevõtmine kohalikku seadusandlusesse on teatud riikides selline, kus on kaasatud ka sotsiaalpartnerid, see on ka nii teie koduriigis, proua esimees, ja me arvestame sellega. ja ma lihtsalt toonitan seda veel kord, et me arvestame sellega. jah me tõesti eh, oleme paindlikud ja leiame, et riiklikesse seadustesse ülevõtmisel võib kasutada erinevaid riiklikke mudeleid ja traditsioone, nagu näiteks kollektiivsed eh, läbirääkimised. The interest, I, I must be, I am more radical what was I eh, ma olen võib-olla isegi radikaalsem kui see, mida ma siin kuulsin mitte keegi ei soovi, et õigused jäetakse välja. kõik peab olema selge ja erandeid peaks olema võimalikult vähe. aga ma tahan vältida siin ähm, õiguslikku dumpingut. mida ma selle all mõtlen? ma ei taha, et me anname riikidele ainsana võimaluse defineerida, et kes on kaetud, kes mitte, kes on kaasatud ja kes jäetakse välja. kellelt võetakse ära õigused, ma ei taha seda. ma ei taha, et mõni riik võiks öelda, et näiteks äh, Deliveroo kullerid ei ole töötajad mind ei huvita, kuidas seda kõike siseriiklikes seadustes nimetatakse või kollektiivsetel läbirääkimistel. ja nüüd vastan ka tegelikult proua McIntyre'i küsimusele. kui tegemist on isikuga, kes sõltub teatud ettevõttest või hierarhiast, siis peab, peab talle tagama õigused, ükskõik kuidas seda siis siseriiklikus seaduses nimetatakse ja just sellepärast äh, ma tõstatangi selle probleemi. ma ei hakka siin ise paika panema, et kes saab mida defineerida, kuidas selleks, et seadustest mööda hiilida. me paneme paika lihtsalt tunnusjooned. ja need tunnusjooned on väga selged ja neid ei ole liiga palju ja on selge, et kui inimene teatab, vastab teatud tingimustel, siis peavad tal olema ka need õigused. ja muidugi äh, valmistab mulle äh, äh, ja muidugi tahan ma hoolitseda ka selle eest, et kedagi saaksin teha patuoinaks ja kõik oleksid kaetud õigustega. samamoodi muidugi leian ka mina ähm, seda, mida ütles kuue esindajad, kollektiivsete palgaläbirääkimiste õigustest tuleb kinni pidada äh,, koolituse küsimused. Need on kõik need erinevad küsimused, mida kavatseme veel läbi vaadata, ma ei hakka neid praegu kommenteerima. Rahvapartei kolleegi märkustega olen ka suures osas nõus. härra Bach rääkis siin ähm, töövahendusametitest ja tõesti, sellega on probleeme olen nõus, peame selle küsimusega tegelema. suur tänu kõigile toetuse eest, suur tänu kõikide heade mõtete eest. ja tõesti, tegemist on väga delikaatse küsimusega. see, mida ütlesid Danut, see, mida ütles Danuta, jah, tõesti, ilma tööandjateta ei ole ka mitte mingit suhet, seda ei saa tekkida ütlen vägagi siiralt, nagu ka enne, et ma ei taha, et siin tekiksid mingid äh, juriidilised kõrvalehiilimismängud. me ei tohi öö, liiga kaugele minna, me ei tohi jääda väga paindumatuks, peame andma võimaluse kõigile oma töö kõige paremini ära teha ja samal ajal hoolitsema selle eest, et ei oleks võimalik kedagi ära kasutada. ja ma austan nii töövõtjat kui ka tööandjaid. suur tänu ka komisjonile see, mida komisjon ütles, äh, äh, kehtib ka minu kohta, on suur au ja rõõm selle küsimusega tegeleda, aga samal ajal ka kohustus, kohustus ühiskonna ja valijate ees. Te võite mult nõuda, mida tahate, olen nõus kõike tegema, mis ei lähe minu äh, südametunnistusega vastuollu ja komisjon peaks seda dokumenti äh, kasutama parimal võimalikul viisil, kuid ma kardan, et Euroopa tasandil töötaja määratlemine läheb väga raskeks. liikugem siin edasi samm, sammul, las kohus paneb selle määratluse paika ja me ei soovi ju ka väga piiratud lähenemist. tegemist on kõigest esimese sammuga, aga teeme selle esimese sammu ära. ja ma olen veendunud, et väga raske on siiski seda definitsiooni paika panna nii, et sellega ollakse ka nõus aitäh, härra Calve Chambon! aitäh kõigile, kes äh, sellel arutelul osalesid, tegemist on keerulise, aga tähtsa küsimusega. ajakava on meil paika pandud, hääletus äh, tööhõivekomisjonis peaks toimuma kaheksateistkümnendal oktoobril nii et meil on aega selle küsimusega tegeleda ja leida parimad lahendused ja määratlused. ning nüüd on käes lõunasöögi aeg. tuletan meelde, et kell kolm jätkame mitte pool kolm, vaid kell kolm jätkame ja räägime ESF Plussist ning samamoodi toimub meil ka ESF Plussi teemaline seminar loodan, et see küsimus on teie jaoks piisavalt köitev selleks, et tagasi tulla. me räägime väga suurtest summadest ja tegemist on fondiga, mis on meie komisjoni jaoks väga tähtis ja siiamaani oleme selle kom-, fondi tööd väga hästi hallanud. nii et kohtume siin uuesti viisteist null null. tere tulemast tagasi ja aitäh kõigile!